tunde eest, kallid kaasparlamentäärid. aitäh, debatt on lõppenud, hääletamine on homme kell üksteist kolmkümmend neljapäeval, järgmine koosolek homme, kahekümne viiendal veebruaril neljapäeval kella üheksast kella üheni. päevakord on avaldatud, see on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebileheküljel. tahan tänada teid kõiki, tänan meie tehnikuid ja tõlke, et nad tõepoolest aitasid meil selle õhtuga ühele poole saada ja sellega on koosolek lõppenud.